ülevaate olukorrast ja arengutest. loomulikult eh, tegemist on eh, pidevalt eh, uueneva, areneva olukorraga, iga tund on meil uusi uudiseid, kallid kolleegid, Indoneesia parlamendi liikmed on täna tulnud meile külla, nad on külaliste galeriil täna kohal, tahaksin tervitada tema ekstsellentsi härra Kemal Naziz Stamboli. delegacja Indonezji gości dziś w parlamencie w związku z siódmym Indoneesia delegatsioon on siin täna e, seitsmenda parlamentidevahelise kohtumise raames Euroopa Parlamendi ja Indoneesia parlamendi vahel Indoneesial on dünaamiline ühiskond ja õitsev majandus ning see riik mängib väga olulist rahvusvahelist rolli, eriti Kagu-Aasia rahvaste assotsiatsioonis. Indoneesia on esimene riik, millega Euroopa Liit ehm, allkirjastas ehm, koostöö ja partnerluslepingu novembris kaks tuhat üheksa mul on väga hea meel tervitada siin Indoneesia parlamendi esindajad meie hulgas. nüüd järgmised teadaanded